võetud. härra Erikson nimetati Šveitsi valitsuse liikmeks, vabandust, Rootsi valitsuse liikmeks. me õnnitleme teda selle puhul ja parlament kuulutab tema eh, koha vabaks alates kahekümne viiendast maist kaks tuhat kuusteist.